üle hääletama ja kui te soo-, kedagi peaks huvitama, mis need soovitused täpselt on, siis teil on võimalik neid lugeda intra näiteks pärast seda, kui nüüd ähm, täiskogu osaistungjärk äh, lõppes juulikuus ma koos äh, nõukogu parlamendiga kir-, äh, nõukogu presidendiga kirjutasin alla kolmele õigusaktile ka selle nädala jooksul kavatsen alla kirjutada õigusaktidele nende õigusaktide pealkirjad, millele on juba alla kirjutada või kirjutatud või millele kavatsen alla kirjutada, avaldatakse selle istungi protokollis. ja nüüd tuleme päevakorra muuda, muutuste ja päevakorra kinnitamise kohta vastavalt meie töökavale. mul on ainult üks taotlus